Il presidente. President. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno, kolleege, kolleeg. E tere päevast, head kolleegid. tänane istungjärk on alanud. päevakorras siis tänase esimese punktina Euroopa Parlamendi seisukoht Euroopa tuleviku teemalise konverentsi kohta annan nüüd kohe sõna nõukogule ja nõukogude nim-, nõukogu nimel saab sõna minister Brnjak. E Teil on sõna ja tahaksin äh, tervitada siin ka voliniku Suitsat. Äh, aga palun nüüd nõukogu lugupeetud president, lugupeetud liikmed, tahaksin tänada äh, võimaluse eest arutada teiega Euroopa tuleviku teemalist konverentsi. ja muidugi pakub meile erilist huvi just parlamendi äh, seisukohtade kuulamine, nagu minister Plankovitš ütles, nii palju, mis puudutab äh, nõukogu, siis alustame tööd konverentsi ümber detsembris, teate, nõukogu tuli välja ka suunistega me usume, et prioriteediks peaks olema strateegilise päevakorra paikapanemine aastateks kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend neli. eesmärgiks on konkreetsed tulemused kodanike hüvanguks. prioriteedid, mis on strateegiliselt päeva agendas välja toodud, kajastavad kodanike vajadusi, näiteks äh, kajastuvad seal konsultatsioonid ja dialoogid kodanikega. Nende Neid dialoogi on läbi viidud viimase kahe aasta jooksul. eile eh, toonitas minister eh, seda, et konverents kindlasti saab heaks võimaluseks kuulda võtta veelgi kodanikke ja me suudame seeläbi paremini nende ootusi täita. me usume, et konverents peaks kaasa aitama meie poliitikate väljatöötamisele nii keskpikas kui pikas perspektiivis, nii et me saaksime paremini toime tulla praeguste tulevaste väljakutsetega. samuti usume, et tulevane konverents peaks olema kõiki kaasav protsess kõik kolm institutsiooni peavad olema kaasatud ja me peame taas, tagama tasakaalu institutsioonide vahel. liikmesriigid ja ka liikmesriikide parlamendid peavad olema kaasatud, jagatud omanikutunne on siin oluline lugupeetud liikmed, Euroopa Liidu Nõukogu on palunud Horvaatia eesistujal välja töötada äh, nõukogu seisukohad Äh, seoses Euroopa tulevikukonverentsi äh, sisuliste ja vormiliste küsimustega. selle alusel koos äh, parlamendi ja komisjoniga me seda tööd ka alustame ja ma võin teile täna teada anda, et Brüsselis suursaadikud tulevad kokku esimeseks mitteametlikuks arvamuste vahetuseks. kahekümne kaheksandal Äh, jaanuaril üldasjade nõukogus arutame ka seda küsimust. me kuulame parlamendi arutelu, tutvume äh, tähelepanelikult teie resolutsiooniga ning ootame samuti komisjonipoolset panust, mis ilmselt tuleb järgmisel nädalal. suur aitäh tähelepanu eest! Äh. suur aitäh ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident Olin Suitsa Uh, lugupeetud uh, president, lugupeetud uh, minister, lugupeetud parlamendiliikmed, minu jaoks on suureks auks viibida täna siin Euroopa demokraatia südamikus ning arutada teiega Euroopa tuleviku teemalise konverentsi küsimust. minu jaoks on Euroopa Parlament lähedaseks sõbraks ning seisan teie ees siin täna ka sõbrana ning partnerina, olles Äh, demograafia, demokraatia asepresident. ma tean, kui oluline on äh, kodan-, olulised on kodanikud äh, poliitika seisukohalt. sellepärast, et kõik poliitilised otsused, mis me teeme, me teeme nende hüvanguks. aga me pole alati kõike õigesti suutnud teha ja me peame seda tunnistama. nüüd on meil võimalus võtta kodanikke kuulda, vastata neile, selgitada, üles ehitada usaldust Euroopa Liidu ning kodanike vahel. see on väga oluliseks osaks Euroopa tulevikukonverentsist. tegemist on võtmetähtsusega hetkega meie poliitilises ajaloos ja ainulaadse võimalusega ning suure väljakutsega. sellel saavad olema tagajärjed mitte praegusele olukorrale, vaid ka tulevikule. meist kõigist Äh, sõltub see, kas me suudame sellest eduloo teha või mitte. lugupeetud saadikud, ma tahaksin selgelt välja ütelda. me ei tee enam poliitikat nagu ikka. vana poliitika tegemine enam ei toimi. kodanikud tahavad, et neid võetaks kuulda, me peame neid kuulda võtma ning peame neile tagasisidet andma koostöö äh, ning äh, julge pealehakkamine on uued võtmesõnad. me peame leidma uusi uuenduslikke lahendusi selleks, et demokraatia toimiks äh, ja seda veelgi paremini kodanike jaoks. me peame seda koos tegema partneritena, parlament, nõukogu ning komisjon. selleks on kolme institutsiooni ühine deklaratsioon heaks aluseks. partnerlus aga ei piirdu ainult meie kolme institutsiooniga, liikmesriigid ning liikmesriikide parlamendid peavad olema samuti kaasatud. koostöö nendega saab äh, olla ainult kasuks kogu protsessile. Äh, eesmärgiks on jõuda iga kodanikuni, eriti nendeni, kes äh, alati otse meiega ei suhtle. me siin toetume tugevalt regioonide komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panusele. asepresidendina olen Äh, äh, regioonide komitees külaliseks ning tahan kuulda võtta kõiki kodanikke kõikjalt Euroopast. kas me peaksime sellega piirduma? kindlasti mitte, tegemist on avatud protsessiga. Äh, kui konverents edasi liigub, siis loodetavasti liituvad ka teised osapooled meiega ühest küljest me räägime poliitilisi, poliitilistest küsimustest, muuhulgas komisjoni poliitilistest prioriteetidest ning strateegilisest agendast ja teiseks räägime ka institutsionaalsetest küsimustest nagu komisjoni presidendi valimine ning äh, liikmesriikide ülesed nimekirjad. minu kolleeg Vera Jourova, asepresident, on vastutav äh, äh, institutsionaalse külje eest Euroopa Komisjon äh, võtab vastu oma panuse kahekümne teise jaanuari äh, teatises, see on komisjoni äh, osaluseks siis konverentsis, mis leiab aset järgnevatel nädalatel kolme institutsiooni vahel ja puudutab nii struktuuri, vormi kui ka eesmärke seoses konverentsiga kui üldasjade nõukogu on Euroopa tulevikukonverentsi arutelu maha pidanud kahekümne kaheksandal jaanuaril, siis saame edasi liikuda järgmise faasini ning paika panna alguskuupäeva konverentsi jaoks loodetavasti kahe tuhande kahekümnenda aasta esimesel poolel. ja mis võiks ole, olla parem kuupäev kui üheksas mai, Euroopa päev, see on niivõrd oluline tähtpäev meie kõigi jaoks. ma usun, et see partnerlus saab olema viljakas parlamendiga, võttes arvesse seda, et meil on ühised prioriteedid. asepresidendina ja institutsioonide vaheliste suhete puhul Maros ehm, Šefčovitš eh, ühineb ka meie aruteludega. lugupeetud liikmed, otsest valitud esindajatena olete te väga oluliseks osaks kogu protsessis ning tervitan teie koja resolutsiooni ning soovi mitte ette ära määrata, mis peab konverentsi tulemuseks olema. ma usun, et ette äramääramine võiks olla kahjustav demokraatiale äh, ja olukord oleks hullem, kui üldse konverentsi ei toimuks. lugupeetud liikmed Äh, demokraatia, demograafia asepresidendina äh, olete te mind ametisse kinnitanud, see näitab, et te usaldate mind. väga oluline on ka kodanike äh, usaldus ning kuid te, teie mõlemapoolne usaldus on minu jaoks väga tähtis ning ootan suure põnevusega arvamuste vahetust. suur aitäh, olles ära kuulanud nõukogu ja komisjoni ning enne kui annan sõna fraktsioonijuhtidele, ma tahaksin teha paar märkust, sellepärast et oleme juba kuid selle projektiga tööd teinud. Äh, räägin siis Euroopa tuleviku teemalisest konverentsist ja muidugi mõista, tunnen suurt rõõmu selle üle, et tänane arutelu aset leiab ning et me hääletame ka resolutsiooni. nagu te teate, konverents äh, sai alguse Euroopa Parlamendi äh, soovi tulemusena komisjoni president Van der Leyen võttis seda soovi kuulda eh, juulis ning pärast valimisi, kui sai selgeks, et mõned demokraatliku valitsemise mehhanismid on vaja läbi vaadata ning muidugi mõista tahame meie ja see on tegelikult kogu parlamendi soov, et seda tehtaks koos liikmesriikide institutsioonidega, kuid et võtaks kuulda eelkõige ka kodanikke. ma usun, et see resolutsioon, mis täna täiskogul aru, hääletusele tuleb, saab olema võimaluseks reformida olukorda. tulemused ei ole kindlaks määratud, kuid kindlasti annab see suure impulsi ja, mit, ja seda on meil vaja selleks, et demokraatia edasi toimiks ning selleks, et demokraatia sest oleks kodanikele kasu. ma usun, et see on ka Euroopa institutsioonide huvides, aga tegelikult kogu Euroopa Liidu huvides. see on ka põhjuseks, miks me soovime, et kogu protsessi keskmes oleksid kodanikud. ma usun, et seega on tegemist täna väga tähtsa päevaga tegemist on võimalusega kuulata kõiki fraktsioone ning pidada dialoogi ka kõikide institutsioonidega. me saavutame edu, kui äh, kõik institutsioonid oskavad edasi liikuda ühiselt. ma tahan teid tänada ning annan nüüd sõna esimees äh, Manfred Weber, Weberile Rahvaparteist, palun. lugupeetud president, komisjoni asepresident, nõukogu esindaja kui me räägime Euroopa tuleviku teemalise konverentsi eh, teemast, siis see kõik sai alguse Euroopa valimistest. sellel osales nii palju valijaid, tegemist on suuruselt teise demokraatliku süsteemiga kogu maailmas, see tä-, et inimesed valimistest osa võtavad, see tähendab seda, et inimesed usaldavad Euroopat ja tahavad eh, oma panuse anda. ja põhiküsimuseks on, kas minu hääl midagi maksab ja me teame, et siin veel arenguruumi on. järgmisel aasta, järgmine aastakümme peaks olema Euroopa demokraatia tugevdamise aastakümme. millised on põhi, põhi, põhilised eesmärgid meie kui Rahvapartei jaoks? esiteks kaasata inimesi selleks, et inimeste ideed sellesse protsessi kaasata. meie oleme rahvaesindajad me esindame Euroopa Liidu poliitilist äh, maastikku geograafiliselt, äh, poliitiliselt. me esindame äh, parlamenti, kus aktsepteeritakse vaba mandaati. me peame, mina fraktsiooni juhina pean alati selle ühtsuse nimel tööd tegema ja see on minu meelest hea. ja meil on väga head töösuhted ka teiste institutsioonidega ma arvan, et äh, koos komisjoni asepresidendiga me saame tõepoolest teha väga head koostööd ja samuti peaksime kaasama äh, riikide parlamente Euroopa Liidu taasparlamenti, äh, parlamentide tähtsuse tõstmine on üheks meie põhieesmärgiks. demokraatia põhineb kahel põhimõttel, kandidaatidel ja programmil see on nii linnapeade puhul, nii on see kantslerite puhul ja see on ka Euroopa Liidu eh, tasandil niimoodi. nii et see eh, spitsenkandidaadi eh, süsteem, mis küll oma teostuses läbi kukkus, on endiselt Rahvapartei üheks oluliseks põhimõtteks ja loodan, et järgmistel Euroopa valimistel saame sellest kinni pidada. meil on vaja konkurentsi Euroopa erakondade vahel, nii et me peaksime e-, veel kord üle vaatama, millised on mängureeglid erakondadele Euroopa Liidus ja me peaksime ka Euroopa Parlamendi rolli tugevdama. eriti selles osas, mis puudutab algatusvõimet, algatusõigust, eh, nii nagu see on olemas riikide parlamentidel, et see peaks olema demokraatlikum, rahvas peaks otsustama ja see on Euroopa vastasuse põhiline äh, vastumeede. kas me oleme homseteks väljakutseteks valmis? mida me saame praeguse aluslepingu valguses teha? või on meil vajadus aluslepinguid muuta? see on samuti üks küsimus, mida me peame Euroopa tuleviku teemalise konverentsi raames arutama, nii et tehkem koostööd ja ehitagem üles uus Euroopa unistus. Presidente... suur aitäh ning esimees Katja Perez sotsialistidest ja demokraatidest, palun. lugupeetud president, selle aasta mais me meenutame Schumani deklaratsiooni allkirjastamist ja seda peaks mäletama mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas, kuus riiki otsustasid rajada rahumeelse liidu, see peaks põhinema solidaarsusel ja nüüd on pall meie käes, me saame avada selles loos uue peatüki saame liikuda uue tuleviku suunas. meie ees on muidugi ka uued väljakutsed, digitaliseerimine, kliimamuutused, ebavõrdsus. me näeme, et kannatamas on ka õigusriigi põhimõte ja populismi tõusu on märgata. me ei saa samas lasta sellel võimalusel käest libiseda ehm, kui räägime Euroopa tulevikust, me peame vaatama, mida inimesed ootavad Euroopa Liidult, kuulama ära inimeste ettepanekud, vaatama, mida kõik osapooled ootavad ja loodavad. kui me räägime neljakümne kaheksanda aasta konverentsile Eh, siis sellest ajast peale asjad on muidugi muutunud. me näeme, et praegu on kodanikuühiskonnal palju enam võimalusi osalemiseks ja me peaksime neid osa, neid võimalusi ka ära kasutama, andma selle aktiivse rolli kodanikele, et me saaksime tegeleda konkreetsete küsimustega, probleemidega niimoodi, et enam eh, kaasata elanikke eh, hoolima, vaatamata nende mm, soole, nende rahvusele kui räägime Euroopast, siis tegelikult see on regioonide, linnade summa, Chamonix on öelnud, et me ei ole siin selleks, et kokku sulandada rahvusi, vaid selleks, et rahvaid kokku tuua. ja mõned inimesed ei ole sellest aru saanud siiamaani. Euroopa muudab meid kõiki tugevamaks üha keerulisemas poliitilises kontekstis äh, me peaksime seda poliitilist projekti tugevdama, me ei räägi mitte ainult ühisturu äh, loomisest, vaid räägime inimeste äh, kokku kogumisest, kokkutoomisest, me räägime inimeste elude parandamisest. majanduspoliitika ei ole alati käinud käsikäes sotsiaalpoliitikaga. vaesus on tõusmas, ebavõrdsus on tõusmas ja see on andnud hoogu ka populismile me oleme küll püüdnud kodanike Euroopat äh, tugevdada ja me peaksime selle üle ka uhked olema. meil on äh, kasutusele võetud äh, osalust võimaldavad meetmed, kuid sellest kõigest ei piira, ma loodan, et Euroopa tuleviku teemaline konverents avab veelgi uusi võimalusi, et saaks mõtteid vahetada, Euroopat veelgi paremaks muuta, rääkida sellest, milline peaks olema äh, kahekümne neljanda aasta Euroopa valimiste süsteem. me oleme muidugi ähm, väga suuri arenguid läbi teinud ja kuue liikme asemel räägime nüüd kahekümne seitsmest liikmesriigist, kahjuks küll üks liikmetest äh, on lahkumas, peame kurvastusega nentima ja loodame, et ehk jääb uks talle avatuks, kuid ähm, see projekt on midagi, mida meil on väga vaja. see on midagi, mis meid ühendab, mis meid üksteisega seob ja me peaksime endale pidevalt meenutama, et tulevik on meie kätes ja me ei saa nostalgiliselt minevikule jääda mõtisklema. me peame mõtlema ühisest tulevikust ja peaksime äh, määrama kindlaks kursi tulevikuks. meie sotsiaaldemokraadina teeme küll kõik selleks, et selles protsessis osaleda. esimees Soros, palun, Renew Europe. lugupeetud kolleegid, me kuuleme tihtipeale siin, et äh, me rääg-, et äh, me soovime näha äh, mitmekesisust kõikjal Euroopa Liidus ja nüüd saame me seda ka äh, tegudega tõestada. me soovime näha uuenevat Euroopat ja esimene muutus peaks puudutama seda, kuidas Euroopa kodanikke sellesse protsessi kaasata. Euroopat ei ole loodud Brüsselis või mingi eliidi jaoks, vaid selleks, et teenida kõiki kodanikke. see konverents võib saada ka suurepäraseks võimaluseks Euroopat tugevdada, kui me soovime loobuda oma protseduuridel põhinevast äh, mõtlemisviisist viimastel aastatel me oleme lasknud äh, esile tõusta sellistel hoiakutel, et Euroopal ei olegi mingit kaalu, ei ole mingit sõnaõigust, Euroopa on justkui end peitnud erinevate piirangute taha ja see konverents on uus võimalus selleks, et näidata kodanikele, et Euroopast on kasu ja sellepärast äh, on ka sümboolse tähendusega see üheksas mai, mis äh, on selle protsessi äh, alguseks ja me peaksime pidevalt kodanikega konsulteerima, mitte ainult kord viie aasta jooksul valimiste ajal. muidugi olen kuulnud ka mures olevate inimeste hääli, mõned kardavad, et nad kuidagi kaotavad oma positsiooni selles positsioonis kuid äh, me räägime ju siiski esindusdemokraatiast äh, ja parlamentaarse demokraatia kontekstist ja need ei ole omavahel kuidagi vastuolus. kaks ja pool aastat on meil selleks, et äh, tulla välja ideedega, mis ei peaks meie institutsioonide toimimist tõhusamaks ja nähtavamaks muuta, vaid meie prioriteedideks peaks olema see, et kuulame ära nende hääled, kes ütlevad, et Euroopa peaks olema tõeliselt ühine kodu. paljud juba elavad äh, selles äh, reaalsuses. Äh, me ei räägi siin mitte ainult mingit, seosest mingisugusest konkreetsest kultuuriruumist, vaid räägime ühisest Euroopa kultuurist. me räägime kümne aasta möödumisest Lissaboni lepingu sõlmimisest ja me peame seda kindlasti, seda konteksti kohandama väljakutsetega, mis meie ees seisavad Euroopat peame austama tema mitmekesisuses ja Euroopa Parlament peaks seda uut nägemust äh, alati äh, silme ees hoidma, aitäh! Ehm, sõna saab kõigepealt rohelistest Front ja siis Sani ID-st. palun, kolleeg Front. Äh, aitäh, president, see debatt, mis täna äh, toimub, on Nigel Farage'i lahkumiseks äh, suurepärane äh, päev, ähm, millist aega leida üldse nädalast, äh, kui just see debatt, kahju, et äh, härra Farage pole suvatsenud meiega siin liituda, tema räägib alati föderalistlikust vandenõust. Äh, tegemist on ju ometigi praegu avatud aruteluga, demokraatliku protsessiga ja me ei räägi mingist vanast ideoloogiast, vaid me räägime sellest, et solidaarsus on tugevam kui vihkamine ja meie ühtsus on olulisem kui marurahvuslus äh, ühelt poolt räägitakse sellest, kuidas äh, soovitakse Ühendkuningriigi teelt välja juhtida suurel kursu-, suurel kiirusel, kuid meie räägime sellest, kuidas muuta Euroopa Liidu demokraatlikumaks, mida me saame selleks ette võtta. me räägime kliimakriisist, räägime sellest, et suure, suurkorporatsioonid ei maksa makse, nii nagu nad peaksid, me näeme seda, kuidas USA on üha vähem usaldusväärne, kuidas Hiina on tõusmas, me näeme üha rohkem rahvusliku isekuse tõusu. me peame selles kontekstis koostööd tegema, sest muidu me läheme selles protsessis lihtsalt kaduma nii et äh, need ettepanekud, mis Euroopa Liit täna esitab, need on tugevad, need äh, põhinevad äh, headel näidetel, mida me oleme näinud Iirimaal kodanike assambleedel ja me võtame arvesse kodanike seisukohti kõikjalt Euroopa Liidust. ja pean ütlema kolleegidele sotsiaaldemokraatide seast ja ka konservatiivide seast, et ei piisa sellest, et me sotsiaalpartnerid, Business Europe, teised äh, ametiühingud äh, samuti laua ümber oleks, vaid me peaksime ka vabaühendused Euroopa Liidust kaasama. ma tean, et sellega kaasnevad riskid kogu selle projektiga. Äh, see, et see debatt leiab aset kahekümne neljas riigis, võib-olla jääb see kõik siiski kinni Brüsseli mulli. võib-olla me siiski ei suuda teha seda, mida kodanikud meilt ootavad, kuid kõige hullem oleks isegi mitte proovida me oleme näinud äh, euro äh, puhul ning äh, rändekriisi puhul seda, et asjad lähevad valesti, kui me teeme neid pooles vinnas. nii et me peaksime siiski andma Euroopa Liidule vahendid ja pädevuse selleks, et põhiliste väljakutsetega, meie aja põhiliste väljakutsetega hakkama saada. lõpetagem euroskeptikute valitsusaeg ja hakakem üles ehitama tõelist Euroopa Liitu, mis oleks äh, justkui föderaalne vabariik. suur aitäh, esimees, Zanni idee. suur aitäh, lugupeetud president. mulle tundub, et kas parlament ametiaja alguses või ka komisjon on tegelikult väga palju rääkinud konverentsi korraldamisest ja öeldud on, et seal saab olema järgmise viie aasta üheks alustalaks ning kogu Euroopa reformi alustalaks, mille tulemused äh, on veel teadmata, või kuid äh, mille läbiviimises peaksid kõik jõud olema kaasatud, kõik fraktsioonid. mina aga ei usu, et sellest äh, konverentsist on abi selleks, et leida vastuseid kodanike muredele eriti võttes arvesse mai valimisi. kodanikud ei soovinud mingit konverentsi korraldamist äh, või arutelude korraldamist aastaid-aastaid soovivad nad konkreetseid vastuseid, konkreetseid samme. tegemist ei ole sellega, et me peame kodanikke kuulda võtma, me teame juba, mida nad tahame. probleem on poliitiline, probleem on selles, et institutsioonid lihtsalt ei ole olnud suutelised konkreetseid vastuseid leidma, poliitikaid vastu võtma, leidma lahendusi tõsistele probleemidele, millega me silmitsi seisame, majanduskriis, sisejulgeolekukriis, rändekriis, tegemist on teemadega, millest tegelikult on puudu ka parlamendi resolutsioonis. aga me ei saa neid teemasid eirata. ma usun, et seda liiki äh, konverentsil oleks mõte, kui esmalt tehtakse äh, ettepanekud, mille põhjal me suudaksime läbi viia põhjaliku enese Äh, analüüsi, vaata, vaadata, mis me oleme teinud, milliseid tõsiseid vigu me oleme teinud äh, ja mis on viinud äh, nüüd kogu meie kontinendi sellise olukorrani. kui me ei suuda mõista, et need reformid, mis viimase kahekümne aasta jooksul on tehtud meie poliitikate põhjal, on tegelikult nõrgestanud nii meie liikmesriike kui ka meie kontinenti, muutnud kodanikud vaesemaks ja siis äh, tegelikult on tegemist ainult äh, reklaamüritusega ning sellel mingit sisulist mõju ei ole. Äh, ma usun, et eesmärgiks on äh, ikkagi aru saada, kus me eksisime. kahjuks aga täna veel institutsioonid ei ole suutnud põhjalikult analüüsida oma vigu. kolleeg Rohelistest rääkis siin sellest, et me ei, ei räägi föderaalriigi loomisest, seda kodanikud ei taha kui neilt on küsitud, on nad alati ütelnud vastupidist, vaid äh, me rääg-, peame rääkima oma identiteedist ning olema teadlikud äh, sellest, et ilma oma rahvaste ja ilma liikmesriikideta, rahvusriikideta Euroopat ei oleks. suur aitäh, aitäh ja esimees Legutko, ECR uh,. Thank you, Mr President, I will be talking about härra president, ma tahaksin rääkida resolutsiooni ettepanekust mis on meile siin saalis äh, tutvustatud ja ma tahaksin öelda seda, et äh, kõik asjad, mis siin resolutsiooni ettepanekus on kirjas, on valed. see on vale, sellepärast et artikkel neli kaks lõige äh, neli Euroopa Liidu aluslepe ütleb väga selgelt, et see on nõukogu, mitte parlament ega komisjon, kes sellise konverentsi võib kokku kukkuda ma leian, et komisjoni ja selle saali hoiakud on küllaltki üleolevad olnud. ja me peaksime meeles pidama seda, et me kaldume kõrvale sellest, mis on alusleppesse kirja pandud. nii et see suhtumine ongi selline, et eesmärk pühendab abinõud ja eesmärgiks on saavutada tihedam Euroopa Liit ja seetõttu ongi see asi ette võetud ja sellega ignoreerime aluslepet, see on vale, sest terve protseduur, kuidas dokumente ette valmistati, oli häbiväärne ja pandi ka hääletusnimekiri varakult paika, viis fraktsiooni valmistasid ette dokumendi salaja ja jätsid kõrvale mõningad fraktsioonid, et nemad ei saanud oma panust anda. nii et daamid ja härrad, see on vale mäng, see on enamuse türannia, see on vale, sest see annab Euroopa Parlamendile juhtrolli selles protsessis ja sellega õõnestakse äh, rahvusriikide parlamentide legitiimset võimu, mis on märksa olulisem kui Euroopa Parlamendi tegevus. see on vale ja see on vale, sest see annab äh, konverentsi võimu äh, sellele kogule, mis on äh, juhtkomitee ja ma usun, et seal on ainult viie fraktsiooni esindajad, nii et meil tegemist on enamuse türanniaga, see on vale, sest selle eesmärk on juba ette määratud, nagu me juba täna hommikul kuulsime see konverents on ainult esimeseks sammuks äh, järgmisele eesmärgile, kus meil on tegemist äh, tihedama Euroopa Liidu integreerimisega ja võimu andmisega Euroopa Liidule, võimu äravõtmisega, tegemist võimu äravõtmisega rahvusriikidelt. see on vale, see on libakonverents, sest äh, eesmärk on juba ette kindlaks määratud. ning siin me ei pea olema eriti nutikad selleks, et ennustada, et kõik see, halvendab lõhesid Euroopa Liidus, mis on juba praegusel hetkel päris äh, hirmsad, kuid äh, see ei tohiks meid üllatada, sest tihedama liidu toetajad on olnud väga head äh, vastasseisude tekitamisel. on öeldud, et inimesed õpivad oma vigades, võib-olla nad teevad seda, aga tundub, et enamus Euroopa Parlamendi liikmetest ei õpi seda. Grazie presidente Aubry per il gruppo GUE. suur aitäh ja esimees Aubry GUE nimel. aitäh, president, enam kui kuu aega on prantslased äh, tänavatel äh, pensionireformide vastu meelt avaldanud äh, räägitakse haiglate saatusest, kõikjal Euroopas inimesed on mobiliseerumas kärpemeetmete vastu kõik see justkui tuleb äh, äh, Euroopa Liidu, äh, kõike seda me näeme juhtumas Euroopa südames. Euroopa tulevikukonverents justkui oleks pidanud endaga kandma muutuste tuuli, kuid mulle tundub, et see protsess ei ole sugugi täiuslik ei eesmärkide ega meetodi osas, siin räägitakse ainult kosmeetilistest parandustest ja kogu see mehhanism on tegelikult praegu kokku äh, varisemas ja me peaksime alustalade parandamisest rääkima, me peaksime äh, asuma julgemini muutma ja rääkima Euroopa Liidu äh, vundamendi ümberkujundamisest. peaksime rääkima aluslepingute muutmisest, kui me soovime tuua sisse tõelise rohelise lepingu Euroopas rääkima kestlikust ähm, arengust, rääkima sotsiaalvalla muutustest, äh, mitte enam äh, käituma sellise sotsiaaldumpingu vaimus, nagu siiani on see toimunud. tegemist on võltsdemokraatliku äh, toimimisviisiga, me näeme, et parlamendil ei ole mitte mingisugust legitiimsust ähm, meetmete võtmiseks, räägime siin sellest, kus on ainult mõned äh, inimesed igast liikmesriigist esindatud selles protsessis, äh, see kindlasti ei suuda inimeste ootusi tõhusalt äh, edastada, et sellega ei, kindlasti ei võeta arvesse kodanike ootusi ähm, siin peaks olema rahvahääletusega tegemist selleks, et tõeliselt rahva tahet arvesse võtta, nii et me peaksime lähtuma sellest, mis juhtus aastal kaks tuhat kaks, ähm, siis kui räägiti Euroopa äh, tulevikust äh, viimast korda sellest, et äh, põlatakse ära rahva tahe ning lükatakse edasi reforme, see ei vii meid mitte kuskile. me peame põhjalikult Euroopa Liidu institutsioonid ümber kujundama, mängureeglid ümber kujundama. Euroopa tulevikukonverents tundub äh, praegu küll äh, läbikukkuvat, äh, siin ei võeta arvesse kodanike ootusi ja kodanikud väärivad midagi paremat. peame radikaalselt asuma kogu seda süsteemi ümber kujundama, inimesi päriselt kaasama, ärgem laskem mööda minna sellel võimalusel kinni pidada Euroopa Liidu projekti algsetest eesmärkidest. suur aitäh ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel härra Castaldo, palun lugupeetud äh, president, äh, volinik tänasel äh, aastal siis alustame arutelusid teemadel, mida oleme nii kaua nõudnud viimastel aastatel. ja Brexit on traagiline sündmus, aga me peame ära kasutama seda võimalust mitte selleks ainult, et arutada uut agendat Euroopa jaoks, vaid ka selleks, et läbi viia ambitsioonikamaid reforme äh,, fiskaalid äh, ning muud küsimused samuti äh, tõhustud koostöövahend ning muu ning ähm, me peame vältima seda, et me liiguksime edasi mitmekiirusega Euroopaga. me äh, tahame, et see konverents viiks äh, meid ka institutsioonide lepingute reformini ning parlamendile. kodanikud peavad olema osaliseks selles protsessis ning meie parlamendina peame olema esirinnas ning kaitsma nende äh, ootusi, lootusi ja häält. head kolleegid, see konverents ei tohi jääda ainult stiiliharjutuseks. liiga palju aega on juba kaudsi läinud Euroopa vastasus on ilmselt selle tagajärjeks, et tänases maailmas on kartus, viha ning lootus ning ainult meist endist sõltub, kuidas me siit edasi saame suur aitäh teile ning eh, nüüd eh, olles ära kuulanud eh, fraktsioonide esimehed, on võimalik edasi kasutada ka sinist kaarti. kõigepealt härra Rangel, palun. Ah, suur tänu, härra president lugupeetud nõukogu ja komisjon, kümme aastat pärast Lissaboni lepet on tõepoolest aeg valmistada ette meie Euroopa Liitu järgmiseks aastakümneks. meil on vaja laiapõhjalist arutelu selleks, et meie institutsioone ja Euroopa Liitu ette valmistada tuleviku väljakutseteks. see ongi meie tegevuse põhiline eesmärk ja mis on nüüd erinevad siin, on see, et praegusel hetkel me tahaksime kasutada ära kõik need oskused ja tööriistad, mis meie käsutuses on, selleks, et kaasata kodanikke oma aruteludesse. see on meie eesmärk. ja seda, seda me nimetamegi osalusdemokraatiaks. aga me peaksime olema ettevaatlikud, sest me ei taha siin osalusdemokraatia kombineerida, kombineerida esindusdemokraatiaga, sest ühelt poolt on see, et me suhtleme kodanikega, kaasame kodanikke ja et nemad oleksid kaasatud meie diskussioonidesse, kuid teine teema on äh, institutsiooniline esindatus, kus on äh, meie õigusriigi äh, organite pärand vägagi silmaga nähtav, me peaksime hoidma need kaks asja eraldi. kui me selle projekti ette võtame ja teeme seda sellisel viisil, et me saame kasutada ära äh, kodanike poolt antud äh, ideid ja nõuandeid ja minu lootus on see, et esimest korda me saame Euroopa Liidu reformiprotsessiga äh, edasi minna, kus me oleme eelnevalt ära kuulanud Euroopa kodanike arvamused. suur tänu. suur tänu, proua Bishop, kaks ja pool minutit, palun. viimased, äh, viimaseid aastaid on iseloomustanud kriisi arutelud äh, Brexit, äh, see, et euroskeptikute hääl on üha kõva, kõvemini kuulda, mitte ainult siin kojas, suur äh, valimisaktiivsus eelmistel Euroopa valimistel tegelikult on ka märk sellest negatiivsest äh, ähm, protsessist. Euroopa kodanikud näitasid, et neil siiski on huvi Euroopa Liidu vastu, et Euroopast ei ole neil suva. aga nad on äh, näidanud ka seda, et nad soovivad näha tugevamat ja läbirääkimistel jõulisemat Euroopa Liitu aktiivne kodanikuühiskond äh, tegi kõik selleks, et seekord läheks valimised teistmoodi kui varasemad Euroopa Liidu äh, parlamendi valimised. Euroopa kodanikud soovivad tugevat äh, Euroopa Liitu, mis neid kaitseks ja seetõttu on oluline, et me selle konverentsi puhul suunaksime pilgu tulevikku. ja selleks on vaja läbimurret ja see õnnestub meil ainult siis, kui me toimime õigesti, julgelt ja seetõttu ei peaks see konverents olema äh, rutiinne, selline tavakäik. me peame enda mugavustsoonist välja tulema. peame minema sinna, kus inimesed oma tava, argielu elavad. peame pealinnadest välja minema, peame minema äh, töövõtjate, tööandjate juurde, töötute juurde, noorte juurde, nende juurde, kes Euroopa Liitu kriitiliselt näevad kes eh, mitte tingimata ei pea seda oluliseks ettevõtmiseks. ja seetõttu on oluline, et kodanikel oleks otsene osalusvõimalus eh, algusest peale, mitte lõpuks öelda ei või jaa, kui kõik juba on kivisse raiutud. ja seetõttu me soovime, et see Euroopa tulevikukonverents oleks suur võimalus eh, me peaksime institutsioonide esindajate kõrval võimaldama osaleda ka äh, kodanikuühiskonna äh, esindajatel, regioonide komiteel, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteel, meil on vaja linnapäid, kohalike omavalitsuste juhte, selleks et äh, see arutelu tõepoolest oleks laiapõhjaline ja hõlmaks võimalikult palju kodanikke, meil peab olema julgust selleks, et sisse tallatud rajad kõrvale jätta ning äh, koos muuta Euroopa sotsiaalsemaks, demokraatlikumaks ning äh, jõulisemaks. suur tänu ja härra Verhofstadt, palun kolm minutit. nii et äh, kõigepealt me peaksime jõudma ühisele järeldusele, et esimest korda vist kahekümne aasta jooksul pärast seda, kui konventsioon vastu võeti, kolm institutsioone on omavahel nõus sellega, et me peame liikuma edasi järgmise etapi juurde. see on juba iseenesest oluline asjaolu, sest see on kakskümmend äh, aastat pärast eelmist kokkulepet ja esimest korda kolm institutsiooni ütlevad, et hea küll, me peame nüüd muutma midagi. ja ma ei hakkaks äh, äh, vaidlema härra Legutkoga aga need põhjused, miks me tahame seda konverentsi, on see, et me näeme, et on olemas teatud probleemid Euroopa Liidus. kui me oleme nüüd näinud, et tekkinud on Brexit, väga suur riik, mis lahkub Euroopa Liidust, siis me ei saa öelda, et jah, et suurepärane, me eksisime. see on probleem, meil on probleem, kui suur riik lahkub Euroopa Liidust. kui viis aastat pärast äh, sisserändekriisi algust ei ole meil äh, Dublini reformi, siis meil on probleem Euroopa Liidus. kui kümme aastat pärast seda, kui finantskriis alguse sai, siis meil ei ole endiselt pangaliitu Euroopa Liidus, siis meil on probleem. ja kui venelased ja ameerikatlased äh, otsustavad kõiki asju meie naabruskonnas ja Süürias ja Liibüas ja Ukrainas, siis meil on probleem. ja reaalsus seisabki selles, et rahvusvahelisel ekraanil või rahvusvahelisel areenil meid, äh, meie üle naerdakse, meid kiusab Trump, meie üle naerab Erdogan ja äh, meid kiusab ka Hiina valitsus nii et see on ka põhjus, miks tahame, tahame Euroopat reformida, mitte sellepärast, et me oleme eurooplased, kõik asjad lähevad hästi, me näeme erinevaid impeeriume, kes on domineerivad nagu Hiina, India, Venemaa, Ameerika, see tähendab, meie peame muutma impeeriumiks. seda mitte, aga me tahame kaitsta Euroopat, kus meie lapsed ja lapselapsed võivad jääda ellu selles uues maailmas. ja praegu see asi niimoodi ei ole. me peame seda tegema uute meetodite abil, mitte konventsioonipõhiselt sest see tuli ülevalt alla, oli see meetod, mida kasutati. nii et see oli väga muljetavaldav sellisel hetkel, aga nüüd me peame tegema midagi vastupidist. me peame liikuma altpoolt üles, me alustame kodanikest ja liigume ülespoole ja sellisel viisil me saame pärast Monet ja Schumanni luua ka pärast Skolemenderaani me vajame kolmandat lainet. ja meil oli esimese visioon ja teise põlvkonna vaprus. Uh, kaks sinise kaardi küsimust on teile, härra Roland. ja veel üks kolleeg, kas te võtate nad vastu? härra Roland, teil on hästi läinud, jah? With... ma tõepoolest tunnen, et mul on vedanud. härra Verhofstadt, me räägime Euroopa tulevikust, aga üks äh, minu võtme äh, olulises mureküsimuses on teie sõltuvused geopoliitilisest vaenlasest, te mainisite Venemaad ja Putinit, aga hiljuti Nord Stream kaks äh, torujuhe, mis viib äh, gaasi äh, Venemaalt Euroopasse. Äh, Taani andis omapoolse äh, nõusoleku torujuhtme ehitamiseks. kas te leiate, et Euroopal ei ole mingit võimalust muutuda energiasõltumatuks, kuid selliseid kokkuleppeid lubatakse? suur tänu, härra Nias. härra Verhofstadt, te ütlesite, et te tahaksite võimaldada altpoolt üles liikuvat lähenemist ja on ka kuulujutte mis ütlevad, et teatud osapooled on juba lepitud, et, et nimed on juba korvmeritsete juhtimise osas kokku lepitud, teie olete ka seal kirjas ja nüüd te räägite, kas ütlete, et need kulutud ei ole tõesed ja konverents ise peaks otsustama, kes on konverentsi juht? väga hea oleks siis, kui meil oleks demokraatlik protsess nii et me räägime Euroopa kodanikega, nagu me teeme valimiste käigus, see oleks kõige parem lähenemine. ja võib-olla me saame paluda härra Sessoonil äh,, siis Sessoonil korraldada seda menetlust. ja võib-olla ma sean oma kandidatuuri üles. kas meie oma Brit-, eh, Briti sõpradele tahame öelda, Nord Stream on jah, väga mõistlik teema, aga Nord Stream tõendab meile mida? see tõendab meile seda, et meil on Euroopa Liidus probleeme, see tõendab seda, et meil ei ole Euro Euroopa energiaühistut. nii et sarnase Brexiti erakonnaga, kus on äh, räägitakse ainult Nord Streamist, siis äh, nad peaksid looma siis ka energiaühistu, mida meil kõigil vaja on. Next... suur tänu, poolteist minutit, härra Allard. Uh, like... suur tänu ja ma tahaksin rääkida mitte ainult probleemidest, vaid ka võimalustest ja lahendustest, mida me näeme ette Euroopa tuleviku jaoks. ja tegemist on konverentsiga, mis puudutab Euroopa tulevikku ja see on väga õigeaegne ja demokraatlik tegevus. ja kui Brexit puudus Euroopa Liitu, siis eesmärgiks oli äh, lahendada Euroopa projekti progressiivset agenda, kui Šoti inimesed hääletasid selle poolt, et jääda Euroopasse, me mõtlesime seda tõsiselt. nii et meie jätkame ka samasuguse suhtumisega, kus me vaatame, me, kus me peame kinni Euroopa äh, väärtustest ja konverentsi on vaja, sest me oleme populistliku rünnaku ohvriks langenud. poliitika ei jää seisma, me kas liigume edasi või liigume tagasi ja see konverents annab meile võimaluse liikuda edasi. see puudutab kõiki liikmes, liikmesriike, kaasa arvatud ka tulevased liikmesriigid. Šotimaa on tulevane liikmesriik no. selles ei ole mingit kahtlust. nii et alustame kõigepealt Šotimaaga, siis teised Ühendkuningriigi osad järgivad ja haaleta, hääletajad ütlesid juba tükk aega tagasi, me vaatame Šotimaa poole, mis puudutab meie tsivilisatsiooni ideid. üks innovatiivne idee, mille me oleme Šotimaal ähm, välja töötanud, on demokraatlik osalus. see puudutab kõiki inimesi Šotimaal, hoolimata sellest, mis on nende rahvus, kust nad pärit on. kas ei oleks hea, kui me saaksime ka kaasata kõikide inimeste panuse, kes elavad Euroopas ja nemad kõik võiksid osaleda konverentsil, see ei puuduta ainult Euroopa kodanikke sest äh, me järgime kõik äh, Euroopa Liidu õigusi ja Šotimaa on ka tulevikus Euroopa Liidu osa ja meie anname oma panuse tulevase Euroopa Liidu liikmesriigina. härra Beck, palun kaks ja pool minutit. suur aitäh, lugupeetud juhataja. aastal kaks tuhat Euroopa tegi algust oma Lissaboni agendaga ja eesmärgiks oli, tsiteerin, muuta Euroopa Liit kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks äh, teaduspõhiseks äh, kontinendiks maailmas äh, aastaks kaks tuhat kümme. kui kaks tuhat kümme lähenes, siis viited sellele agendale kadusid veebilehtedelt ning sellest sai kaks tuhat kakskümmend strateegia. kaks tuhat kakskümmend on kätte jõudnud ning kõige dünaamiline, dünaamilisem äh, teaduspõhine kontinent on kontinent, kus on kõige kõrgemad äh, töötustasemed, äh, ettevõtlusmaksud ning kõige madalam kasv, majanduskasv, välja arvatud Jaapan. kõige integreerimata euroala riigid Äh, kannatavad veelgi rohkem majanduslikult ning äh, seda võrreldes ka mitte euroala liikmetega. nüüd komisjon teeb ettepaneku korraldada konverents Euroopa tuleviku kohta ja muutmaks Euroopa Liite demokraatlikumaks. räägitakse äh, rahva huve teenivast majandusest, pakutakse välja uusi makse ning rohelist kokkulepet ühe triljoni euro ulatuses või isegi äh, rohkem kulukamat. Euroopa elustiili nimel nõutakse rohkem mitte Euroopa rännet selleks, et muuta Euroopa iga päevaga üha vähem euroopalikumaks. see ei ole Euroopa demokraatia, Sigmund Freud rääkis põgenemisest äh, haigusesse selleks, et rääkida sellest, kuidas neurootiliselt äh, välditakse äh, ebameeldiva reaalsuse tunnustamist. selle asemel, et terveks saada, neurootiline patsient tegelikult soovibki jääda haigeks. kui on paremat diagnoosi Euroopale täna, mida ähvardab majandusnakkus, siis tuleb ütelda, et komisjon on äh, üledoosi all ravimitest ning põgeneb äh, reaalsuse äh, tunnustamise eest. palun poolteist minutit, härra Krasnodebski. palun ärge vilistage siin. Mm, lugupeetud juhataja Euroopa tulevik ei ole sama kui Euroopa Liidu oma, sellepärast et Euroopa e-, eksisteeris juba enne ja ilmselt eksisteerib ka pärast Euroopa Liidu lagunemist või muutumist äh, mingiks muuks koostöövormiks. ei ole kahtlustki, et Äh, seda vahet tuleb teha, aga me peame mõtlema nii Euroopa Liidu kui Euroopa tulevikule, see arutelu on vajalik ja tähtis. vasakpoolsed ja konservatiivid ütlevad, et Euroopa äh, tsivilisatsioon on jõudnud ristteele või juba langusesse, samas me teame, et Euroopa Liitu on vaja reformida. me toetame avatud arutelu ja me ei taha hakata ette ennustama võimalikke vajalikke muutusi, me ei tohiks jagada eurooplasi headeks ja halbadeks eurooplasteks. me oleme ka nõus, et arutelu Euroopa tuleviku üle peaks kaasama kõiki eurooplasi, kuid me teame, et ei ole mitte üht ühtegi Euroopa ülest avatud ruumi, kus seda debatti pidada, seetõttu peaks see debatt aset leidma liikmesriikides. konsultatsioonid kodanikega peaksidki konsultatsioonideks jääma ja palun ärge unustagem ka lepingutest tulenevat. palun, härra Šolts. aitäh, proua asepresident, komisjon andis Euroopa Parlamendile juhtrolli selles debatis, mis peaks kestma üle kahe aasta ja nii on ka hea. ja tänase resolutsiooniga pakub parlament Euroopa Liidu Nõukogule, komisjonile ja avalikkusele konkreetse ettepaneku lähtekoha, eesmärkide, vormide ja meetodite osas välja, kuidas pea, koos kodanikega peaks Euroopa Liidu poliitikat tulevikus kujundama selleks, et igapäevaste väljakutsetega toime tulla. pärast äh, aastaid kestnud äh, kriisi äh, haldamist peame me nüüd otsustama seda, millist Euroopat me soovime, mida me sooviksime muuta, mida me sooviksime kohan-, kohendada. seetõttu on oluline, et siin lähtutaks suveräänsuse põhimõttest, et kodanikud oleksid selle äh, protsessi keskmes, et oleks kodanike osalus äh, tagatud äh, selle poliitika kujundamisele. ja me peaksime veelgi tihedamalt dialoogis kõiki osalejaid lõimima, kodanikud en-, nende soovide ootuste ning nõudmistega peaksid otsustama, milliseid teemasid käsitletakse ja kuidas seda demokraatlikku puudujääki kõrvaldada, selleks et uusi poliitilisi strateegiaid välja töötada ja selleks, et oleks poliitika tõepoolest igapäeva väljakutsetele vastav ja tundub, et praegu tuntakse hirmu kodanike ees kes Euroopa kontinendil soovivad hoopis teistsugust Euroopat kujundada ja meil on vaja selleks, et neid kaasata, läbipaistvust ja me peame kasutama kõiki kommunikatsioonivahendeid. ja selle jaoks on see konver-, konverents kõige parem viis. härra Papadakis, palun. Αλήθεια, από πού και ως πού μιλάτε για το μέλλον της Ευρώπης, ταυτίζοντάς το με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας ένωσης των μονοπωλίων suur aitäh! me peame arutama seda, mis Euroopast on saamas, Euroopa on monopolide liit, praegu me räägime Brexitist, aga tegelikult tahate te ikkagi kaitsta kapitalismi eh, ning toetate kommunismi vastaseid liikumisi. puudu on aga kodanike usaldusest ja uute poliitiliste põlvkondade usaldusest. Te räägite vabaühenduste kaasamisest, kodanikuühiskonna omast. kuue küll toetab resolutsiooni, aga Euroopa Liit sellest ei muutu. paremäärmuslased ütlevad, et vigu tehakse, nii see on, ei austata töötajate õigusi ja kõige nõrgemate õigusi. rahvad peavad ise saama oma tulevikku määrata ja neil peab olema õigus saada sotsiaalset Euroopat. härra Gonzalez Pons, palun. tegemist ei ole eh, juhusega, et Euroopa Liit on olemas, tegemist oli rahuprojektiga sõja vastu me olime, äh, meie ei ole sõda tunda saanud, meie põlvkond on selle unustanud, Euroopa on praegu rahuajale edasi liikumas. Euroopa oli unelm kunagi, praegu on see realiseerunud, aga ei ole täiesti rahuldav. ma arvan, et me peame seda unelmat aktualiseerima, aga äh, poliitikutel praegu ei ole legitiimsust unistamiseks. me oleme teinud väga palju tühje sõnu näiteks teeme me vahet eh, kodanike ja meie vahel räägime lähedusest, aga kodanikud meid ju valisid. Eh, meie ise oleme ka kodanikud, vastasel juhul, mida me üldse siin teeme? kodanike kogud eh, tegelikult äh, muudavad üha vähem legitiimseks parlamendi. meil ei ole vaja unelmaid, poliitilisi unelmaid, vaid äh, poliitikud peavad äh, tegelikult ise usaldama diskrimineerimisvaba Euroopat. Euroopa ei ole mitte ainult Euroopa Liidu Nõukogu, vaid me peame uskuma ikkagi, et koos oleme paremad ja peame liikuma föderaalse Euroopa poole. täna otsustame, kuidas teha seda, aga sihtmärk on vaja ka paika panna ja sellest me räägime eh, mitte Euroopast, millest me unistame, vaid Euroopast, millesse me usume. suur aitäh, härra Gonzales Pons, teile on sinise kaardi küsimus. härra Gonzales Pons.